tähtaeg, mis hakkab jooksma homsest, seitsmeteistkümnendast äh, detsembrist kaks tuhat kümme, tegemist on resolutsiooni ettepanekutega C äh, seitse äh, kakskümmend seitse, kakskümmend viis, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse ja kui vastuvõtjaid ei ole, siis